Colleghi, per favore, prendete posto. I relatori sono... Austatud kolleegid, palun võtke istet. Raportöörid on kohal ja meie koosolek algab esimeseks päevakorrapunktiks on äh, meil äh, siis punktid äh, kaksteist kolmteist, mis puudutavad Lissaboni äh, lepingu jõustumist, ma ei tea, härra Kaaler ja proua Lohpiirer, kuidas te seda asja jagate? proua Lohpiirer esimesena, palun. tänan, härra esimees. novembri alguses viimasel ahveti koosolekul kaasraportöörid tulid välja oma raport, raportiga. me rääkisime komitee menetlusest mis puudutas strateegia dokumendi vastuvõtmist ja nüüd Euroopa Parlament äh, saab omale õiguse uuest õiguslikust alusest lähtuvalt äh, otsuseid vastu võtta. me uurisime seda teemat ja olime arvamusel, et äh, RPS protseduuri tuleb kasutada seal, kus tingimused on täidetud, niimoodi me saaksime ka tulevikus äh, välissuhete instrumendi teemal arutelusid jätkata ja oluline on selle uue instrumendiga edasi minna, kui senised vahendid lõpevad kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja me palusime, et äh, hääletataks muudatusettepanekut üle enne esimest detsembrit, kui Lissaboni leping jõustub, aga arvestades seda, et äh, see otsus oleks tühine pärast esimest detsembrit, otsustasime me siiski mitte hääletada. nüüd äh, Lissaboni lepingu all ei ole RPS enam äh, kehtiv, muutub seadusandluse rakendamise süsteem niimoodi, et tehakse vahet ähm, rakendus ähm, õigussätete ja muude õigussätete vahel, sellega äh, asendatakse põhimõtteliselt praegune kontrollisüsteem. hetkel on olukord selline, et institutsioonid peavad veel läbirääkimisi selle üle, kuidas uus protseduur üle viia seadusandlusesse. härra Albertini, äh, Ferrero Valdner ja teised äh, on äh, RPS-i rakendamise vastu selles strateegilises paberis ja meil on olnud äh, pikka arutelu juriidiliste argumentidega, mis on selle vastu, kuna institutsioonid peavad endiselt läbi rääkima selle üle, kuidas seda uut protseduuri õigusaktidesse kirja panna, ei ole meil võimalik esitada muudatusettepanekuid, mis kajastaksid uut olukorda tegemist on väga erakorraliste oludega nüüd meil, kus me oleme nagu kahe lepingu vahel ja seetõttu äh, teeme me ettepaneku, et äh, raporti üle täna ei hääletataks, aga me tahame, et Ahvet annaks meile mandaadi niimoodi, et me saaksime hakkama hakata pidama läbirääkimisi selle strateegiapaberi üle, arvestades Lissaboni lepingut ja arvestades käimasolevaid läbirääkimisi institutsioonide vahel juriidiliste ähm, sätete osas ja kõik äh, sõltub institutsioonide valistest läbirääkimistest lõppkokkuvõttes. vahepeal lisaks juriidilistele aruteludele oli meil ametlik äh, konstruktiivne kohtumine äh, komisjoni esindajatega ja üsna pea me loodame, et äh, luuakse töörühm, mis äh, hakkab selle teemaga tegelema inimõiguste alakomisjonis. me leppisime kokku, et Euroopa Parlament ütleb oma ametlikuma vastuse pärast seda, kui äh, strateegiadokument on läbinud komitee menetluse ja siis me otsustame, kas on veel vaja teistsuguseid koosolekuid või ei ole. tänan tänan, proua Lohpiiler ja härra Kaaler, kas te tahate täiendada? My colleague Barbara uh, said suur tänu. siin on juba ära öeldud kõik, mis uh, puudutab nii keelukat õigusmenetlust. ma tahaksin natukene kolleegide jaoks selgitusi anda, nimelt praeguses raportis on äh, tegemist kahe muudatusettepanekute rühmaga. kõigepealt äh, esimene puudutab komisjoni ettepanekuid ja toetab neid, äh, võimaldades igasugu erinevaid kulutusi, maksusid arvestada koos eraldistega ja teine rühm, mille meie pakkusime välja oma raportis. arengukomisjoni kolleegid tegid need ettepanekud oma raportis ja seal nõuti pigem rohkem pädevust parlamendile, järelevalveõigust, jälgida, mis toimub strateegia väljaarendamises, mitmeaastase programmi väljaarendamises. praegusel hetkel ei ole meil veel äh, adekvaatset sõnastust selle kohta, kuidas meie RPS äh, tegelikult peaks olema sõnastatud analüüsiga regulatiivmenetlus, nimelt ähm, kuidas see hakkab välja nägema siis pärast seda, kui Lissaboni leping on jõustunud. seetõttu peame me ära ootama, milline sõnastus pakutakse välja selle menetluse kohta ja siis saame me oma raporti ka koostada. töö käib äh, paralleelselt äh, nii meie komisjonis kui ka arengukomisjonis ja nüüd äh, komisjoni strateegiadokumendi kohta võib loota, et see meile ka esitatakse enne praeguse komisjoni mandaadi lõppu. seetõttu tahaksime me paluda teie toetust. suur tänu ja järgmine kõneleja, palun. keegi ei soovi võtta sõna härra Brock, palun. härra esimees, kellele see mandaat antakse? Penso che il mandato debba essere, debba essere... ma arvan, et mandaat tuleb anda raportööridele, aga võib-olla veel küsime järele selle kohta. jah, me, meie mina ja proua Kall sooviksime seda mandaati. Honorable Brandner, praegu um.... Ähm, kolleeg Brandner, palun. stabiliseerimisvahend on järgmine päevakorrapunkt, aga võib-olla saame sellega siia nüüd kohe sisse tuua. proua Lohpiiler juba ütles, et äh, siin on meil äh, me räägime siin delegeeritud ähm, õigusaktidest ja ma olen arvamusel, et äh, stabiliseerimisvahendi osas peaksime tegema samuti kui äh, rahastamisvahendi osas me peaksime läbirääkimisi pidama komisjoni ja nõukoguga. me oleme tugevamad, kui me teeme seda koos ja seetõttu palume ka ühismandaati. proua Haudala. nõustu tema ratkas see lahendus, mis on läbi räägitud teenistuste ja raportööride vahel ja me loodame, et me saame anda selle mandaadi ja see, mida ütles kolleeg Brandner just, on loomulikult kasulik ja oluline, et neid äh, käsitletaks koos. ja tahaksin tänada kõiki neid, kes on töötanud selle otsustuse suunas, sest see ei olnud sugugi iseenesestselge. eh, l'onorevole Muniz e poi l'onorevole Brock, prego. proua Muniz ja siis härra Brock. president, como ponente en la sombra de... aitäh. variraportöörina sotsialistide fraktsioonist tahaksin tänada või leian ma, vabandust, et äh, raportööride seisukoht selle vahendi suhtes on äh, õige, meil on vaja nii palju kontrolli ja analüüsi kui võimalikku parlamendi poolt ja nende vahendite eesmärk on loomulikult saada tagasi see, mis me saime äh, mis me kaotasime mõned aastad tagasi, kui komisjon tuli välja oma esialgse ettepanekuga. ehk siis delegeeritud õigusaktide puhul peaks korla-, parlamendil olema kontrolliv funktsioon ja järgigem raportööre. austatud kolleeg Brock nüüd äh, ma olen nõus eelkõnelejatega selles osas, et me peame läbirääkimisi ühiselt pidama. ma ei tea, aga kuidas läbirääkimised äh, kulgesid äh, nende rahastamisvahendite rakendamise eel? me ei läbirääkijaid oli päris palju ja ükski fraktsioon ei tõusnud esile, aga nüüd rohelistel on siin igal pool omad raportöörid ja ma arvan, et läbirääkimiste meeskond peaks olema natukene laialdasem, et esindada seda komisjoni ikkagi, tänan. Lutarlo eh,, l'onorevole eh, okay. Eh, l'onorevole Lösing, poi le do la parola eh, kolleeg Lösing, palun. L'onorevole Lösing, per favore. Lösing. Poi do la parola anche a voi, ma avete già fatto i vostri interventi e devo alternare. Prego. Ja, jetzt Schatten. Palun, teil on sõna. vasakpoolsete äh, raportöörina nõustuma sellega, mida ütlesid äh, kolleegid Lohpiiler ja teised. eile me rääkisime selles osas veel läbi ja ma tänan, et sellele erakorralisele olukorrale on nüüd leitud lahendus. kolleeg Lohpiiler, palun. tänan, härra esimees, vastates härra Brokile. selle teemaga ei äh, tegele mitte ainult üks fraktsioon, härra Mitchell tegeleb teise vahendiga, proua Kinga Kall on äh, kaasraportöör ja härra Scholz ähm, esindab Inda komisjoni, härra Mitchell Davet. proua Kinga Kall on ju oma fraktsiooni poolt äh, kaasatud, aga kui te arvate, et äh, veel keegi teie poolt peaks meiega liituma, siis me loomulikult ei ole selle vastu ja siis võiks keegi tulla ka sotsiaaldemokraatide fraktsioonist me äh, alguses mõtlesime, et kõik raportöörid koos variraportööridega peavad äh, läbirääkimisi ja eile me panime kirja, et nii raportöörid kui ka variraportöörid peaksid olema kaasatud. ma ei tea, härra Prokk, kas te arvate, et see oleks vastuvõetav, et kui kõik variraportöörid on ka kaasatud või te endiselt äh, soovite kuidagi rohkem tasakaalu, aga ma arvan, et kui variraportöörid juba on kaasatud, siis see peaks olema piisav. Eh, ah kõigepealt ähm, härra, härra Brock, palun. ja mul on alati varjudega probleeme, aga antud juhul mitte. kui see nüüd lahendus, siis meil tuleb see omavahel läbi rääkida, ma ei tea, kes meie poolt on äh, variraportöörid, aga kui variraportöörid on kaasatud, äh, siis jah, põhimõtteliselt oleks see nagu vastuvõetav. aitäh, esimees, minu arvates ei ole probleemi variraportööridega, mina ise olen kaasraportöör ja kümnenda novembri äh, koosolek ettepanekuga seoses ma ise alustasin selle raporti koostamist ja me leppisime kokku nüüd oma kolleegiga, et tema kaasraportöörina juhatab sisse selle küsimusega, seetõttu alustas seda proua Lohpilder, aga loomulikult me oleme, töötame täiesti võrdsetel alustel, koordineerime täielikult nendes küsimustes ja me nõustume sellega, mida täna siin on öeldud. minu arvates ei kolleeg härra Mitchell, kes jälgib seda instrumenti teises komisjonis ja mina teen seda siin, ma ei usu, et see võiks kuidagi probleeme tekitada antud juhul, aitäh. Bene ehm,, su questo punto eh, magari eh, definiamo la cosa alla fine del dibattito eh.. hästi me paneme selle asja siis ähm, arutelu lõpus lõplikult paika, kuulame kõik ära. Eh, suur tänu veel kord, esimees. rahvaparteil on kaks koordinaatorit, aga see on äh, probleem, seetõttu, et koordinaatorid äh, lepivad kokku raportöörid äh, raportitele ja nüüd tundub olevat tekkinud äh, vaidlus selles osas, et kuidas neid raporteid on laiali jagatud. ma arvan, et me oleme ju arutanud asja härra Brandoniga ja sotsialistid on määratlenud selle positsiooni, mis raportisse läheb, meil ei ole mingit probleemi variraportööriks olemisega, sest see on normaalne protseduur siin. Visto che i colleghi che hanno desiderio di intervenire l'hanno fatto. Il... nüüd äh, kuulame või kuulasime ära need kolleegid, kes tahtsid sõna, aga härra Miller soovib veel sõna, palun. Uh, aitäh, esimees. nii nagu proua Lahpilder ütles, siis äh, volinik Valdner on kirjutanud teile ja ka teie kolleegile Jolile ja on paika pannud tehnilistes küsimustes meie seisukoha. loodan, esimees, et see kiri võiks olla kättesaadav kõigile komisjoni liikmetele ja nii, nagu proua Valdner ütleb oma kirjas, siis komisjon on valmis äh, soodustama teie arutelusid igal võimalikul moel, mis meie võimuses. ja me hea meelega näeksime varajast äh, lahendust selles küsimuses, nii et me tervitame vägagi äh, täna tehtud algatust äh, anda mandaat raportööridele kohtumaks äh, nõukoguga. minu arvates on väga oluline, et äh, õigusloomelise asutuse kaks haru omavahel suhtlevad nii tihedalt kui võimalik ja komisjon loomulikult pakub kogu oma abi nendeks aruteludeks, aitäh. Bene, allora mi pare di poter concludere dopo avervi ascoltato che hästi. teen kokkuvõtte ja ütlen, et äh, raportöörid võivad veel omavahelisi läbirääkimisi jätkata. kolleegid esinevad erinevaid fraktsioone ja on äh, täiesti õige ka, et äh, meie komisjoni juhatus jätkab selle olukorra jälgimist ja tagatakse, et ähm, tööd koordineeritakse ka variraportööridega. kui me nüüd oleme niimoodi kokku leppinud, siis annamegi mandaadi läbirääkimisteks. ja siis äh, kolleeg Haudala, palun. minu arvates on see lahendus väga hea ja ma tahaksin võib-olla mitteametlikumalt äh, rääkida veel ühest seigast, mis selle asjaga seostub, nimelt et äh, fraktsioonid pole suutnud äh, paika panna oma esindajaid sellesse töörühma, mis vahendiga töötab ja mina nii-öelda ameti poolest selle allkomitee juhatajaga, kuna mina tegelen selle vahendiga, siis mind paneb muretsema see, et äh, mul ei ole võimalik saavutada õigel ajal tulemusi, kui äh, neid esindajaid ei ole paika pandud, nii et ma paluksin, et äh, Rahvapartei ja Sotsialistid ja Demokraadid leiaksid mingi lahenduse, sest ei ole võimalik nii, et me kohtume kogu aeg mitteametlikult ja ilma vastava juhtkonnata. E- jah me oleme teadlik sellest probleemist. töörühm on äh, loodud, aga ei ole veel teada, kes seal töörühmas osalema hakkavad. laiendatud äh, juhatuses koos koordinaatoritega tuleb meil ära kuulata koordinaatorite ettepanek. kolleeg Kall, palun mina ise olen olemas ka nimena selles ähm, kogu selle menetluse käigus ja ma olin ka kohal siis, kui me alustasime läbirääkimisi komisjoniga. nii et Rahvapartei pani, pakkus selle nime välja ja, ja mina olin kohal, ma alustasin ka äh, läbirääkimisi ja minu arvates ei saa siin Rahvaparteid küll soodust-, süüdistada. ma ei saa nüüd täpselt aru, mis toimub, aga meie poolelt on asjad korras, me oleme algust teinud ja mina olen nii-öelda paadis ja ma olin kohal ka koosolekul siis, kui see koosolek algas. jah, kolleeg Kall, ega keegi siin nüüd äh, ei taha vastutust kellegi õlgadele visata või selle teie fraktsiooni õlule lükata me nüüd leppisime siin ja kokku ja viimane äh, proua Muunits soovib. tänan. sotsiaaldemokraadid äh, ka osalevad äh, variraportööridena selles töörühmas hea meelega. hästi. oleme nüüd selle päevakorrapunkti ammendanud. ja mis meil siis siin järgmiseks on? gaasivarustuse kindlus, arvamuse koostaja härra Sarjus Volski. tema palus, et äh, raporti arutelu lükatakse edasi, sest ta hilineb ja siis äh, Lambsdorfi päevakorrapunkt, teda ka ei ole kohal. nii et ähm, no kuna ma ise olen kohal, siis äh, saame võtta viimase päevakorrapunkti ette see puudutab äh, ühisvälise julgeolekupoliitika kahe tuhande kaheksanda aasta aruannet. paar sõna siis äh, selle raporti kohta. kõigepealt äh, meil on olnud süvendatud arvamuste vahetus, aga veelgi rohkem detailidesse me laskume jaanuarikuus me soovime strateegilise lähenemisviisi paika panna, aga praegu me tegeleme põhimõtteliste küsimustega, mitte detailidega, nii palju siis meie lähenemisviisist. mis puudutab selle raporti sisu, siis pärast Lissaboni lepingu jõustumist on Euroopa Liidul uus mõõde, meil on rohkem äh, mõjuvõimu ja seetõttu peab meil olema ka tõhus ja sidus välispoliitika. meil on vaja Euroopa Liidu välisteenistust äh, ja nii, et sellel oleks ka piisav rahastus. Euroopa Parlament ütleb selles resolutsioonis, et äh, meil peab olema äh, seadusandlik kontroll välispoliitika üle, me peame olema kaasatud ÜVJP alaste otsuste vastuvõtmisesse, samuti ütleme me, et kõrged esindajad äh, palutakse tulla Euroopa Parlamendi ette mitte suvalistel ajahetkedel, vaid äh, regulaarselt. meie soov on et äh, ta tuleks Euroopa Parlamendi ette ka siis aru andma, kui ta hakkab ametisse nimetama diplomaate juhtivatele kohtadele ja sama puudutab ka eriesindajaid. Euroopa Parlamendil on suur vastutus Euroopa Liidu ühise julgeolekupoliitika osas ja siin raportis öeldakse mitmes kohas, et on oluline üle vaadata olemasolevad institutsioonide vahelised kokkulepped, eriti sellised kokkulepped, mis puudutavad äh, konfidentsiaalseid dokumente. siin äh, samuti juhitakse tähelepanu äh, tõhusale koostööle ja konstruktiivsele koostööle ÜRO-ga Euroopa Liidu esindused ähm, ÜRO-s, New Yorgis ja Genfis saaksid, peaksid saama piisavalt äh, vahendeid, nii rahalisi kui ka ähm, personali osas vahendeid. lisaks öeldakse siin dokumendis, et meil on vaja tõusemat koostööd Euroopa Liidu ja NATO vahel, toonitatakse Euroopa Parlamendi kaasatust üleatlandilisesse partnerlusse. resolutsioonis analüüsitakse ka soovitavaid poliitilisi suuniseid erinevates äh, valdkondades, erinevates piirkondades, näiteks äh, Balkani riigid, Lähis-Ida, Kaukaasia ja Afganistan. lõpetuseks keskendutakse nendele võimalustele, mis on idapartnerlusel ja Vahemere liidul. minevikus äh, nõukogu ei tahtnud äh, kunagi komisjonis äh, rääkida parlamendi pädevustest ÜVJP raames, aga nüüd, kui Lissaboni leping on jõustunud, siis me eeldame, et kõrge esindaja, nagu ta on lubanud, tõesti ka leiab hea koostöö vormi Euroopa Parlamendiga niimoodi, et meil oleks hea dialoog kõikides valdkondades. nii palju siis kokkuvõtteks äh, minu poolt äh, kirjutatud raporti kohta, te olete kõik selle dokumendi kätte saanud täna hommikul või eile õhtul ainult inglise keeles ja siis hiljem tulevad välja ka kirjalikud tõlked kõikides teistes keeltes ma ei tea, kas nüüd on juba paika pandud muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja see on kaheteistkümnes jaanuar kell kaksteist null null. ja nüüd algab äh, arutelu, kui soovite, palun Eh, eh, allora, se la esposizione succinta che vi ho fatto ol... kui minu lühikokkuvõte on teid kõik tummaks löönud või see, seetõttu, et see tekst jõudis liiga hilja, siis eh, ma saan aru, et te ei soovi kommenteerida, aga keegi ikka soovib. härra Brock, palun. tänan, härra esimees. vabandust, et äh, ma siin olin aeglane, aga ma ei pannud tähele, seda juhtus mul ka koolis, kui ma veel noorem olin. ma ei ole seda raportit äh, lugenud ja ma ei saa seda hinnata, aga ma tahaksin siin mainida ühte ideed. ja see idee tuleneb äh, eilsest kohtumisest parunes Ashtoniga. me peaksime siin äh, raportis äh, natuke filosofeerima ühenduse ja valitsuste vahelise välispoliitika teemal. nüüd komisjoni asepresident, kõrge esindaja on täiesti uues olukorras, meie oleme täiesti uues olukorras. ma usun, et see tuleks äh, tõstatada ja mõningad nurgakivid paika panna, sellepärast et muidu me tegime, muidu me tekitame teatud raskusi endale. eilsel kuulamisel ma muutusin küll juba närviliseks. kui me selle teemade valdkonna tõstatame raporti raames, siis võib-olla me saame äh, kõike veel õiges suunas lükata. Ehm, nella breve introduzione. suur tänu, härra Prokk. oma lühikeses sissejuhatuses järgisin ma meie eelnevat raportit. mul on hea meel, et te nimetasite seda, eh, seda mõtet eh, ja eh, seda me kavatseme ka arendada seda mõtet. suur tänu, vabandage kõigepealt, et ma hiljaks jäin, aga ma tahaksin siiski paar asja välja tuua. see raport katab kõik olulised aspektid nii geograafiliselt kui ka sisuliselt ja ma arvan, et raport täiesti õiglaselt toonitab seda, et nõukogu peab parlamendiga dialoogi pidama äh, Ähm, ühise välispoliitika teemadel ja seda äh, vastavalt aastaaruannetele ning äh, mina arvan ka, et äh, peaks välja tooma vajaduse konsulteerida parlamendiga, kui on vaja teha ühise julgeoleku- ja välispoliitika osas äh, ja, ja ka kaitsepoliitika osas otsuseid, selleks et äh, suurendada läbipaistvust ja legitimiseerida Euroopa Liidu tegevust liikmesriikides. tahaksin äh, veel välja tuua Atlandi-ülese partnerluse ja samuti üleskutse kõrgele esindajale äh, edendada üldist lähenemist suhetes Ameerika Ühendriikidega, soovime, et proua Ashton võtaks seisukohad selles suhtes. teiseks oleks vaja toonitada ka õigusriigi loomise positiivset äh, mõju Kosovos. suur tänu! suur tänu. jah, kõik need punktid muide on raportis juba kaetud. Teie olete muidugi lihtsalt rõhutanud seda, mis äh, on tähtis. suur tänu toetuse eest ja kas keegi veel soovib sõna võtta? väga hea. või siiski, siiski proua Brandner. vabandust, jah. ma olen nõus äh, härra Brokiga, et äh, seoses äh, proua Ashtoniga meil tekib jah küsimus, et kas nüüd välisteenistus, et kuidas see paika pannakse, mis saab olema Relexi roll, kuidas volinike portfellid lõpuks praktikas hakkavad toimima see on selline praktiline küsimus ja nüüd äh, teine küsimus. nõukogu on tulnud äh, välja teatud dokumendiga, mis puudutab Euroopa Liidu välisvõimekust ja võib-olla me peaksime ka selle kohta oma seisukoha välja ütlema ja toonitama, et on äh, positiivne see, et nüüd toimub teatud liikumine Euroopa Liidu jaoks ühes tähtsamas valdkonnas ja kolmandaks Euroopa Liidu lepingud kolmandate riikidega, seal on meil teatavasti inimõiguste klauslid sees ja meil tuleks hinnata nende klauslite toimimist, tänan. <clears throat> aitäh, proua Brandner. ma pean seda silmas, mis te ütlesite. igal juhul Teil on kuni kaheteistkümnenda jaanuarini aega muudatusi esitada, kas selles küsimuses või teistes, selleks et vältida neid raskusi, mida te välja tõite. tundub, et rohkem keegi sõna ei võta, nii et teeme hetkeks vaheaja, kuna meil on veel kaks raportööri, härra Lambsdorff ja härra Sarjus Volski, kes ei ole veel kohale ilmunud. nii et me peame tegema vaheaja kümneks minutiks ja siis jätkame. nii et kümne minuti pärast jätkame.